kolleegid, palun istuge oma kohtadele, me alustame oma koosolekut, aega meil palju ei ole et saaksime siis alustada valimistega, palun teil kõigil oma kohta, kohad sisse võtta. tervitan kõiki õiguskomisjoni täisliikmeid, asendusliikmeid, mina olen Joosep Saier ja juhin seda koosolekut seetõttu, et vastavalt artikli neliteist kodukorrast on kord selline, et kui ametist lahkuvad ähm, esimest ega aseesimehi kohal ei ole, juhib koosolekut äh, liige, kes on kes on äh, ametis olnud kõige pikemat aega selles komisjonis ning antud juhul olen selleks mina. nii et nagu te näete, siis ei peagi olema kuigi vana selleks, et äh, siis vanima komisjoni liikmena koosolekut juhtida, sest et see ei sõltu mitte vanusest, vaid sellest, mitu aastat siis ametis oldud on ja kuigi minu habe on päris pikk, siis tegelikult ma kuigi vana ei ole avan siis koosoleku ja meenutaksin kolleegidele, et meie koosoleku eesmärk on kutsuda kokku komisjoni juhatus ehk siis valida esimees ning kuni neli aseesimeest vasa, vastavalt äh, kodukorra artikli kakssada kolmteist. ning äh, tänaste valimiste järjekord on järgmine. kõigepealt valime esimehe, seejärel valime iga aseesimehe eraldi ning juhul, Äh, ning juhul, kui äh, siis toimub hääletus päeva, peab nii täisliikmetel kui asendusliikmetel olema hääletuskaart, nii et palun kõigil, kes seda ei ole, see kiirelt endale muretseda, sest vastasel juhul tuleb meil kasutada hääletussedeleid ja see võtab liialt palju aega. niisiis, palun tehke kindlaks, et teil on olemas hääletuskaardid, ma ise vaatan ka üle, kas ikka on ja näitan siis kõigile eeskuju. palun. ma väga vabandan. kuid äh, olin äh, olin ühes teises äh, äh, ruumis eelmise komisjoni koosolekul, mu hääletuskaart jäi äh, Äh, masinasse, nii et kahjuks mul ei ole seda kaasas. jah, hästi, aga palun äh, laske oma assistendil sisse ära tuua, sest et äh, muidu on hääletamine tõesti keerukas, nii et palun teil niipea kui võimalik hääletuskaart ära tuua. ja see käib siis kõigi kohta. nüüd asendusliikmete nimed, kes hääletusel osalevad, on järgmised. Evelyn Gebhard asendab kolleeg Kati Piirit, kes on siis täisliige Evelyn Gebhard on siis asendusliige. me oleme siin komisjonis olnud päris pikka aega, nii et tema võiks samuti seda koosolekut juhtida, ainuke erinevus on see, et osa ajast oli tema asendusliige, samas kui mina olin täisliige. ning teine asendusliige, kes äh, asendab äh, kolleeg Žibrekolari, on siis äh, kolleeg Andrea Karopov ja kui on veel mingeid muudatusi, siis peavad äh, fraktsioonid mind sellest teavitama, enne kui alustame hääletamisega. nüüd ajutise esimehena äh, juhin siis mina ainult esimehe valimist ja pärast seda jätkab koosoleku juhtimist ning ka aseesimeeste valimise juhtimist valitud esimees. kui kellelgi mingeid kommentaare ei ole, siis lähemegi õiguskomisjoni esimehe valimise juurde. meenutaksin teile et siin kojas levivad kuuldused, et see neljakümne aastane äh, kord, mis on meil valitsenud, see, sellest enam ei ole kinni peetud ja sellel on ka teatud õiguslikud tagajärjed, aga õiguskomisjonina, mis peaks kaitsma õiguskorra põhimõtted meie kojas, paluksin, et me siiski peaksime kinni sellest vanast traditsioonist ja õiguskorrast. nimelt, et valimised põhinevad üldiselt fraktsioonide kokkuleppel. kui me aga sellest tavast kinni ei pea, siis ei ole võimalik ette näha, millised võiksid olla tagajärjed tulevikus. nii et ma kutsuksin teid üles sellest süsteemist kinni pidama, mul ei ole mingeid ähm, õiguslikke vahendeid, et selleks sundida, kuid tahaksin lihtsalt teid üles kutsuda käituda vastutustundlikult. niisiis, lähme nüüd esimehe valimise juurde. kvoorum on neljandik äh, liikmetest, äh, see on siis seitse liiget ja kvoorum on olemas, nii et saame läbi viia hääletuse ja see on kehtiv. nüüd tahaksin paluda kolleegidel seada üles esimehe kandidaadid palun andke märku, kui keegi sooviks kandidaadi üles seada. mitte keegi seni. palun, härra Le Breton. Oui, donc, euh, conformément au système d'honte auquel vous jah, Tonti süsteemi järgi, millest just rääkisite, on minul siis au äh, identiteedi ja demokraatia fraktsiooni poolt seada üles enda kandidatuur, mina olen Ril Le Breton ning olen viis aastat õiguskomisjoni liige olnud, olen oma fraktsiooni koordinaator, nii et tunnen komisjoni hästi ning viimase viie aasta jooksul olen olnud mitmete oluliste raportite raportöör, näiteks mis puudutab andmekaitse äh, üldreeglid, äh, siis äh, ka, mis puudutab Fossi raportit äh, internetivabaduse kohta, samuti, samuti kollektiivhagid ning vilepuhete kaitse, samuti mis puudutab puutumatuse äravõtmise raportit, ka sellega tegelesin, nii et olen ka õigusteaduste professor, nii et ma usun, et mul on vajalikud äh, kvalifikatsioonid olemas. suur tänu, kas on mingeid kommentaare, praegusel hetkel ma võtan lihtsalt teadmiseks äh, kandidaatid, kes on üles seatud, äh, palun, teil on sõna. suur tänu. Renew Europe fraktsiooni nimel tahaksin üles seada Lucien Singa kandidatuuri meie komisjoni esimeheks. suur tänu. kas äh, keegi soovib veel sõna? meil on niisiis kaks kandidaati. nii et peame läbi viima salajase hääletuse. paluksin, et kandidaadid äh, kinnitaksid, kas nad on nõus kandideerima kolleeg Le Bretoni Äh, puhul on see ilmselge, aga äh, õiguslikel põhjustel on siiski vaja selget jahi või ei-d. olete nõus ja ka meie teine kandidaat on nõus, kolleeg Nessinga, hästi. ja samuti küsin üle, et äh, olete majanduslike huvide deklaratsiooni täitnud ning olete ka sobiliku käitumise juhendiga. ma näen, et seni te käitud, olete käitunud hästi sobilikult. aga pean selle üle küsima ning kandidaadid on õiguskomisjoni täisliikmed, kas on üle kontrollitud, nad, nende kandidatuur on üles seatud vastavalt äh, äh, artikli viisteist lõige üks koos äh, artikliga kakssada kolmteist lõige kolm kodukorrast, nii et meil on täiesti korrektsed, korrektselt üles seatud kandidaadid. meenutaksin Uh, like each... meenutaksin, et iga liige, kes osaleb hääletusel, saab anda ainult ühe hääle. Uh, Rahvaparteil on kuus hääli, sotsiaaldemokraatidel viis, Renew Europe neli, rohelised kaks häält, ID kaks häält, ECR kaks häält, kuue NGL üks hääl ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikutel on kolm häält. Do you have the card? Yes. kas teil on hääletuskaart olemas? suurepärane. nüüd äh, asendusliikmete nimetus, kes asendavad täisliikmeid, mingeid muutusi ei ole, niisiis nagu öeldud, äh, need, kes, keda nimetasin äh, koosoleku alguses. ning meenutaksin ka seda, et esimeses voorus võidab see, kes absoluutse hääle enamuse, see siis puudutab ainult poolt hääli mõlema kandidaadi poolt. võimalik on niisiis hääletada ainult ühe kandidaadi poolt. roheline nupp. ja enne ütlen veel seda, et teises voorus siis võidab see kandidaat, kellel on kõige rohkem hääli ja võimalik on jällegi ainult kandidaatide poolt hääletada. nüüd, kes soovib hääletada kolleeg Le Bretoni poolt, vajutagu rohelist nuppu ning need, kes soovivad hääletada kolleeg Netsinga poolt, vajutagu punast nuppu. ning meenutan, et kui jääte erapooletuks, siis see ei loe häälte arvestuses ning kui kui siis olete teinud vea, siis saate veel oma häält muuta nii kaua, kuni hääletus äh, veel kestab, vajutades teist nuppu, kui aga hääletus on kuulutatud lõppenuks, siis enam häält muuta ei saa. niisiis, hääletus on alanud. Two more. kaks häält on veel puudu. So I close the vote. hääletus on lõppenud. kuus häält, vabandust, kakskümmend kolm häält on antud, kuus poolt häält äh, kolleeg Le Bretoni poolt ning viisteist häält kolleeg Nethinga poolt sellega. sellega on siis kolleeg Nessinga saanud absoluutse häälteenamusega ning on valitud õiguskomisjoni esime-, esimeheks. palju õnne, võite minu nüüd asendada siin poodiumil. Thank you very much, colleagues. suur tänu, kolleegid, ma olen äärmiselt tänulik teie toetuse eest mm, ning püüan teenida seda komisjoni järgmise viie aasta jooksul nii hästi kui võimalik. suur tänu! ja nüüd lähme järgmiste valimiste juurde. aseesimeeste valimine, meil peame valima neli aseesimeest, valime kõik eraldi. kõigepealt esimene aseesimees juhiksin teie tähelepanu sellele, et me peamegi, et juhatuse koosseis peab peegelduma parlamendi mitmekesisus, kõik juhatuse liikmed ei saa olla mehed ega ka ähm, ei saa olla kõik naised, samuti ei saa nad kõik tulla ühest liikmesriigist. nüüd, kas on kandidaate esimese asi, aseesimehe ametikohale? palun. Yes, I would like to jah ma sooviksin kolleeg Sergei Levodinski kandidatuuri üles seada. Thank you, do we have any other nomination? suur tänu, kas keegi soovib veel mõne kandidaadi üles seada? kolleeg Leveton, palun. Present à nouveau. mitmekesisuse huvides tahaksin taas seada üles iseenda kandidatuuri. So we will have um, an electronic vote. hästi äh, meil toimub siis elektrooniline hääletus esimese aseesimehe kohale. roheline äh, nupp kolleeg Lagodinski äh, poolt hääle andmiseks ning punane kolleeg Lebretoni poolt hääle andmiseks. hääletus on alanud. One more to vote. üks hääl on veel puudu. And we, and we have closed the vote. ja hääletus on lõppenud. And so Mr Lab-. kolleeg Leudinski on seega valitud esimeseks aseesimeheks, palju õnne teile. And we will now move to the election nüüd asume valima teist aseesimeest, kas meil on mõni kandidaat teise aseesimehe kohale? palun, kolleeg Pass. suur tänu, lugupeetud esimees, ma sooviksin teise aseesimehe kohale ähm, seada üles kolleeg Valsmanni kandidatuuri. I... suur tänu, kas meil on veel mõni kandidaat teise aseesimehe kohale? kolleeg Levaton, palun J'ai de la suite dans les idées. Je me présente à nouveau. jah. see on siis taas oma kandidatuuri üles. hästi. nüüd siis roheline nupp, äh, kui soovite hääletada kolleeg Valsmani poolt ning punane, kui soovite hääletada kolleeg Le Bretoni poolt. palun, hääletus on alanud. And we will close the vote hääletus on lõppenud. kolleeg Valsmann on valitud, palju õnne. And now we move to the Lähme edasi neljanda aseesimehe valimise juurde. ei, vabandust, kolmanda, kolmas aseesimees kandidaate. kõigepealt suur tänu, tahaksin teid õnnitleda valimisedu puhul palju edu teile uuel ametikohal, tegemist on väga olulise õiguskoom-, väga olulise komisjoniga. mina sooviksin esitada kolleeg Ivan Krissi Blanco sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, kas on veel kandidaate kolmanda aseesimehe kohale? kolleeg Le Breton jah, proovin veel kord õnne, viimast korda ja sean oma kandidatuuri üles. nii, ja mõlema kandidaadiga nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega. elektrooniline hääletus, roheline nupp, kolleeg Resi Blanco ning punane nupp, kolleeg Libretu. Now I've opened the vote. hääletus on alanud. Um, apologies um.... vabandan ähm,, meenutan veel kord, roheline nupp Garcia del, äh, kolleeg Garcia del Blanco ning punane nupp kolleeg Le Breton. kaks häält on veel puudu. okei okay,, we are closing the vote. hääletus on lõppenud kolleeg Garcia del Blanco on valitud. And we will now move to the ning nüüd kandidaadid neljanda aseesimehe kohale. palun. suur tänu, esimees ECR fraktsiooni nimel kolleeg Stankanelli nominatsioon neljanda aseesimehe kohale. kas on veel kandidaate? suur tänu, et jätkata samas vaimus äh, nagu teiste aseesimeeste valimise puhul. mina tahaksin äh, paluda sellest hääletust. selleks, et seda oleks võimalik, on vaja, et vähemalt viis liiget äh, oleksid poolt. jah viis liiget seda soovivad, nii et viime läbi salase hääletuse. So could I just check again that we have Mr Stankanelli's consent? küsin kõigepealt veel üle, kas kolleeg Stankanelli on nõus sellega, et ta kandideerib? jah, aitäh kuna meil on ainult üks kandidaat, siis äh, meil ei olegi siin nüüd äh, erinevaid nuppe, millele vajutada, vaid lihtsalt kas hääletada või mitte. niisiis, roheline poolt, punane vastu. aitäh ja hääletus on alanud. and we'll now close, close the vote. Thank you. hääletus on lõppenud, aitäh kõigile. And Mr Stankineli is duly elected. kolleeg Stankineli on sellega valitud. So I would like to give my congratulations to palju õnne kõigile aseesimeestele, suur tänu kõigile, kes kohal viibisid. kas on veel mingeid teadaandeid esimehe poolt? järgmine koosolek toimub kahekümne neljandal juulil. suur tänu kõigile. sellega on koosolek lõppenud.